härrasmees siis teile lehvitab, siis palun naeratage vastu. Läheme nüüd hääletuse juurde. enne kui me asume hääletama, on mul teile veel üks palve. hääletuse lõpus, siis kui kõik on ära hääletatud, palun teid, et jääge veel korraks istuma, sest mul on veel üks tähtis teadaanne. nii et hääletuse lõpus on meil veel üks tähtis teadaanne, jääge palun paigale, püsi-, istuma ja ärge minge kuhugi. nüüd läheme proua Niiriada raporti juurde, raportöör on soovinud sõna, kaks minutit, palun. proua Niiriada. proua Niiriada. kallid kolleegid, president eh, töövõtjatel on üha suurem surve majanduskriisi pärast ja globaliseerumisega kohanemise fond on seetõttu muutunud üha tähtsamaks ja annab liikmesriikidele võimaluse eh, anda nendele, kes töö kaotasid kriisi tõttu kas tööd või pakkuda koolitust ja nad niimoodi uuesti tööturule tagasi tuua, see on ülitähtis tegemist on investeeringutega inimeste tulevikku erinevates liikmesriikides. me kutsume ka kaasseadusandjaid üles selleks, et nad lihtsustaksid äh, globaliseerumisega kohanemise fondi meetmete kasutamist, sellepärast et sellel on väga tähtsad sotsiaalsed, majanduslikud ja ka majanduslikud mõjud väga tähtis on anda finantsabi kohalikul tasandil ja me peaksime siin tõesti võimalikult palju abi andma rohujuure tasandil, tuleb eriti keskenduda kohalikule piirkondlikule omavalitsustasandile. minu arvates on see väga tähtis samm selleks, et parandada koostööd Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse tasandi vahel ja sellepärast palun toetage seda ettepanekut. aitäh, proua Nirjada. Läheme nüüd hääletuse juurde. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja. Der Bericht ist angenommen raport on vastu võetud, palju õnne, proua Nirjada! järgmisena kolleeg Kirtsose raport, see puudutab jällegi globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? jah, nüüd on kõik hääletanud, hääletus on lõppenud. ka see raport on vastu võetud. daamid ja härrad, meil on väike tehniline probleem. fotograafid ei saa teid äh, pildistada, kui te parasjagu äh, oma hääletusmasinaid näpite. me saame päris kiiresti valmis, sellepärast ma teen teile ettepaneku. jääge nüüd istuma ja las nüüd fotograafid teevad oma tööd ja me siis jätkame hääletusega. kas te olete sellega nõus, et teeme pildi kõigepealt ära? väga hea, siis laske aga käia, aga kui võimalik, siis palun kiiresti muide kas te mind ka pildistate ega, ega te mind ära ei unusta mulle jääb praegu mulje et mina olen ainuke kes peab hakkama iseendast pilti tegema jungs aitäh, daamid ja härrad, teie kannatlikkuse ja distsipliini eest. jätkame nüüd hääletustega. järgmiseks äh, Murešani raport. jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? jah, siis on hääletus lõppenud. raport on vastu võetud, läheme edasi. proua Jäätenmägi raport, jällegi globaliseerumisega kohanemise fond, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud raport on vastu võetud. Läheme kolleeg Tangi raporti juurde, jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. vastu võetud. edasi kolleeg Gonzales Ponsi raport. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. daamid ja härrad suur,, suur-suur tänu teile. see raport on vastu võetud ja nüüd tõesti palun veel hetk kannatust ja tähelepanu. nagu te teate, daamid ja härrad, kuueteistkümnendal juulil täiskogul rahvasaadik Korvin Mikke tegi avaldusi, mis ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorraga. tegemist oli rassistlike märkustega.